kas me saaksime jällegi selle koosoleku avalikuks mõtte, palun avage uksed. meil on kiire mm. -hmm. Oh, c'est pas possible ça. Ja, danke schön. Wir kommen zu... suur tänu, vabandust selle lühikese hilinemise pärast ja nüüd me läheme üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, süsteemsed probleemid struktuurifondide ühises juhtimises Rumeenias ja Ungaris. ja pressist äh, saime teada ja, ja siin on meil regionaalpoliitika peadirektoraadi eh, peadirektor, kes asendab eh, proua volinikku, et me oleme siis saanud teada, et mõlemas riigis on olnud eh, probleeme struktuurifondide juhtimisega, Rumeenia pressist me oleme teada saanud, et et praegune seadusandlus ei peaks kohaldama siis ähm, korruptiivsetele ametnikele ja poliitikutele ja Ungarist ähm, me oleme pressis sarnaseid signaale saanud, äh, mis puud-, sellepärast et me soovisime siis ka Ungari probleemi koos äh, Rumeeniaga käsitleda. ja ma siis paluksingi, et te räägiksite meile, kuidas need meedias avaldatud artiklid äh, ja arengud äh, mõjutavad struktuurifonde, nii et meil on see konkreetne juhtum Budapestis, aga meil on ka süsteemne probleem äh, Rumeenias ja võib-olla on ka Ungaris tegu süsteemse probleemiga. nii et ähm, ka siin äh, on meil väga pikaaegse probleemiga juba ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me ka käisime kohal seal metroos ähm, ja tollal me nägime ka, mitte ainult ei kuulnud kõlakaid, vaid äh, nägime ka, millised on olnud need rikkumised äh, riigihankega ja nüüd äh, härra Meetri, palun. tere hommikut, proua esimees. aitäh, et te olete mind siia kutsunud. tõepoolest, ma teen oma parima selleks, et kõneleda siis nendest mõlemast konkreetsest teemast, millest te rääkisite ma alustan Rumeeniast. ja sellest, mida me teame, et ähm, seadusandluses muudatusi tehtud ei ole, et tegelikult see arutelu on vägagi ähm, ajakohane õigel ajal ja sellepärast, et eelmisel nädalal komisjon võttis vastu oma viimase koostöö ja autoriseerimisraporti Rumeenia osas ja ka Bulgaaria osas. mina ei vastuta nende aruannete eest. esimene asepresident Timmermans on see, kes tegeleb nende teemadega ja siinkohal ma üldiselt äh, viitan vaid sellele, mida härra Timmermans on juba selgitanud nendes viimastes aruannetes ja, ja selles osas, mida ta on siis kaasanud Rumeenia raportis äh, selle kohta, mida meie oleme registreerinud Rumeenia osas viimase kahe nädala jooksul nii et äh, üldine hinnang, mis ähm, raportis Rumeenia kohta on tehtud, äh, äh, näitab, et on aset leidnud siiski üldine ähm, pidev ähm, progress, aga samal ajal ei tohiks jätta ka tähelepanuta seda põhisõnumit komisjoni poolt, mis on siis järgmine. meie soovime et see progress ei, ei pöörduks äh, tagasi ja ja seda ongi, sellist sõnastust ongi just Rumeenia puhul kasutatud. ja nüüd äh, tulles nende kahe erakorralise äh, dokumendi juurde, et millest me oleme kuulnud, nii et siin on kaks lõiget selles koostöö ja verifitseerimismehhanismi aruandes mis viitavad selle, sellele öeldule. esimene ütleb leheküljel kaheksa selles aruandes, et äh, need kaks erakorralist äh, Need äh, määrust on ähm, käsitlemas siis korruptsiooni ja korruptsioonivastast võitlust. ning teine viide nendele arengutele on ära toodud leheküljel kolmteist, kus öeldakse väga selgelt, et, et iga lõplikult vastu võetud äh, versioonid äh, mis on pandud konsultatsioonile, äh, tuleb, neid tuleb vaadelda selles valguses. valgus viitab siis võimalikule ähm, ümberhindamisel Rumeenia saavutatud edusammude osas. ja minu järeldus sellest oleks järgmine, et komisjon jälgib äh, teemat vägagi tähelepanelikult, et see teema jääb ka koostöö ja verifitseerimise mehhanismi kohaldamise alasse ja et iga uus õigusakt, mis peaks jõustuma Rumeenias, see, mis praegu veel aset ei ole leidnud, et seda hinnatakse vastavalt sellele mm, verifitseerimismehhanismile ja korrigeerimismehhanismile. Te küsisite minu käest, et kas ma näen mingisugust vahetut otsest äh, seost fondide mm, Ähm, haldamisega. kõigepealt ma vastaksin, et äh, komisjon hindab, et ähm, õiguslikke arenguid, praegusel mingisuguseid selliseid arenguid äh, ei ole, aga samas tuleb siin teha selget vahet selle vahel, mis jääb koostöö verifitseerimismehhanismi alla ja selle vahel, ähm, mis äh, jääb siis äh, struktuuri- ja finantsfondide ähm, sätete alla, mis käsitlevad äh, pettuse ja korruptsiooni vastast võitlust. nagu te teate, siis me oleme tugevdanud juhtimiskontrollisüsteemi ja seda ka eelmise finantsperioodi ajal. ja mm, Rumeenia osas me seni, meil seni mingisuguseid äh, ähm, konkreetseid ähm, määramisi kontrolli juhtimissüsteemi osas äh, tehtud ei ole mis on seotud siis ka vastavate maksetega. me toetame Rumeeniat nii palju, kui saame ja me toetame Rumeeniat ka erinevate äh, programmide kaudu. ja siin on üks eksante äh, tingimuslikkus, äh, mis puudutab riigihankeid. ja see on vägagi nõudlik vägagi nõudlik Rumeenia osas ja Rumeenia veel tegeleb sellega, nad ei ole veel töid päris lõpuni viinud selles osas, aga ma võin öelda, et edusamm on saavutatud vägagi palju selles osas, mis puudutab näiteks võimekuse ja suutlikkuse suurendamist tänu siis riiklike agentuuride loomisele, mis tegelevad avalike hangetega. ja kaks operatiiv ähm, äh, programmi ka käivituvad, üks puudutab äh, siis tehnilist abi ja see toetab Rumeeniat kogu selle perioodi jooksul selleks, et tugevdada veelgi tema justiitsvõimekust ja ka tema võimekust avalike hangete osas. nii et üldiselt Rumeenia osas ma võin öelda, et meil on tegu vägagi koostööalti partneriga aga seoses äh, nende nõuete väga kõrge tasemega äh, praeguse perioodi jaoks, äh, siis väga palju tööd on vaja veel ära teha, nii et Rumeenia saaks siis lõpuks oma juhtimissüsteeme kasutama hakata ja Rumeenial on juba praegu paigas väga tugev äh, avalike hangete süsteem. nüüd Ungari kohta. siin me räägime nüüd hiljutistest äh, faktidest. me saime aruande Olafilt kuuendast septembrist äh, kaks tuhat kuusteist ja te väga õigesti viitasite sellele, kui kaua aega see võttis äh, Olafil, et koostada see aruanne ja äh, Olafi töö lähtepunktiks oli juba aasta kaks tuhat kaksteist, kui nii Kontrollikoda kui ka äh, tege-, Reggio, kes viitasid siis Olafile Ähm, Budapesti metroo neljanda äh, liinile ja Olav viis läbi väga pika ähm, uurimise selles osas, mis ähm, oli seotud sellega, et, et äh, Olav pidi väga paljude avalike ametiasutustega ühendust võtma paljudes liikmesriikides, nii et see ei puudutanud mitte ainult Ungarit ja see on seotud ka tõsiasjaga, et Olav screen'is ähm, rohkem kui sadat lepingut. ning lähtudes sellest, ähm, peale selle aruande kättesaamist, me jätkasime äh, tavamenetlusega sellise juhtumi jaoks, mis tähendas siis seda, et me vaatasime läbi selle aruandega oma finantskorrigeerimiskomitees ja me otsustasime saata selle aruande Ungari ametitele, et neil oleks ka võimalus omapoolseid vaatluseid äh, koostada. ja see saadeti enne aasta lõppu Ungari ametiasutustele ja nad vahepeal see aja jooksul on siis äh, soovinud saada seda aruannet ka ungari keeles, mis on nende õigus ja Olafiga teeme me nüüd kõik, äh, mis meie võimuses selleks, et äh, see dokument tõlgitakse ungari keelde nii kiiresti kui võimalik. aga nagu te ähm, arvata võite, siis tegu on väga mahuka aruandega, tegu on väga tehnilise aruandega ja seega selle dokumendi tõlge ungari keelde võtab mõnda aega, aga me loodame, et vähemalt märtsi keeles, märtsis me saame selle ähm, dokumendi neile saata, tõlgitud dokumendi ja siis neil on kaks kuud aega omapoolsed äh, märkuste äh, koostamiseks ja me äh, loodame, et nende märkuste alusel me saame siis seda juhtumil lõpphinnangu anda. ja siis saame ka vaadata, kas meil on vaja mingeid finantsparandusi teha või mitte aga võin teile täna öelda seda, et äh, see programm, millega äh, Budapesti metroo projekt on äh, seotud, seda ei suleta, vähemalt mitte niikaua, kuni me lõppotsust vastu võtnud ei ole võimaliku finantsparanduse osas ja seni me lähtume üksnes faktidest ja enne kui me ei ole jõudnud lõppotsuseni, siis äh, me ei äh, lase ennast mõjutada ka nendest äh, erinevatest võimalikest tagajärgedest. nimelt, et neid võimalikke finants parandusi kuidagi ei hüvitata mm, äh, muude kulutuste alt. nii et äh, praegu eriti selle programmi ähm, lõpufaasis äh, me ikkagi kasutame nulltolerants poliitikat pettuste ja korruptsiooni osas. aitäh, aitäh selle info eest, me teame, et olukord ei ole sugugi lihtne, eriti Rumeenias aga me eeldame, et me peaksime ikkagi ka sõnumi saatma teistele riikidele, et nad peavad oma töö ära tegema ja nüüd kolleeg Ivan, palun. Mulțumesc mult, doamna președinte. Aitäh, proua esineja. ning suur tänu komisjoni esindajale. Rumeenia olukorda kirjeldamast. tahaksin käsitleda paari nüanssi. ühe asja peaks selgeks tegema. sisuliselt räägime me Rumeenia seisukohast positiivsest aruandest, et olukord on muutunud paremaks selle koostöö kontrollimenetluse raames. see näitab, et paljud edusammud, mis Rumeenias on saavutatud, on püsivad ning muretsemiseks on põhjust mitte ainult Brüsselis, vaid ka Rumeenias seoses sellega, et on esitatud need kaks määrust või, või seadlusprojekti, mille üle praegu avalikkuses arutatakse. ent selgelt tuleb välja öelda see, et üks nendest õigusaktidest on seotud Rumeenia konstitutsioonikohtu otsus seega millega tunnistati konstitutsiooniga vastuolus olevaks üks karistusseadustiku säte ning see ning see tähendab, et siin viiakse õiguslik, sellega, seadusega viiakse õiguslik olukord vastavusse konstitutsioonikohtu otsusega ja see on sisuliselt Rumeenia valitsuse kohustus. ning äh, asi puudutab ka olukorda karistuse täiteviimise asutustes Rumeenias, mis on ülerahvastatud. Euroopa Inimõiguste Kohus on nõudnud kinnipeetavate olukorra parandamist ning äh, osutanud, et ei pea tingimata küll kinnipeetavate arvu vähendada, vähendama, aga olukord tuleb normaliseerida ja tuleb püüelda lahenduse poole, mis tagaks kinnipidamistingimuste vastamise Euroopa normidele. muret valmistab asjaolu, et nimetatud seadlus võiks soodustada teatud isikuid, kes, kelle suhtes on esitatud korruptsioonisüüdistus ja toimub uurimine korruptsioonivastase ameti poolt. isikud, kes sellesse kategooriasse kuuluvad ja praegu vahi all viibivad, neid on alla kahe protsendi, üks koma seitse protsenti juhtumitest Rumeenia soovib võidelda korruptsiooni vastu ja see peab olema meie, meie huvi, meie eesmärk, mitte ainult Euroopa Liidu rahadega seoses, vaid kõigi avaliku sektori rahadega seoses. kõiki taolisi korruptsioonijuhtumeid tuleb uurida. riigihangete osas on Rumeenia saavutanud edusamme ja komisjon on Rumeeniat tunnustanud selle eest. Rumeenia on, on astunud vajalikud sammud, varem oli see väga keeruline ning oli palju probleeme riigihangetega ja vildakaid menetlusi oli palju, muuhulgas ka Euroopa rahadega see, et praegu arutletakse nende seaduste üle ning eile toimus ministeeriumis avalik arutelu sellel teemal. Need seadused esitatakse parlamendile mõlemad ning seal toimub ka kindlasti arutelu. mis puudutab karistusest vabastamist, siis siin räägiti ka armuandmisest ja siin mõeldakse kohe poliitikutest, keda, kellele on süüdistused esitatud, aga asi ei puuduta ainult neid. see teema on tegelikult väga keeruline ja väga tundlik Rumeenias. inimesed eh, on sellele teravalt reageerinud, meil on olnud meeleavaldusi näiteks pühapäeval. aga me tahaksime oma partneritele, Euroopa Komisjonile ja teistele kinnitada, et et see ei ole praegu korrumpeerunud poliitikute vabastamise projekt, vaid ühelt poolt on nende õigusaktide esitamise tinginud äh, konstitutsioonikohtu otsus ja teiselt poolt Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus. võin teile kinnitada, et Rumeenias jätkub selge võitlus korruptsiooniga. võtsime endale selle kohustuse, ükski valitsus ei, ei julgeks seda võitlust katkestada. ning veel üks küsimus komisjonile kuna te hakkate lähtuma sellest, et Euroopa vahendid selleks raamistikus, finantsraamistikus oleksid taas kättesaadavad projektide kasutaja, projektides rakendamiseks, kuna need tingimused eksante eh, hindamise tingimused täidetuks loetakse, kas teil on mingi ajakava juba olemas, sest praegu on möödunud kaks aastat? ning eh, projektide rakendamismäär Rumeenias minu meelest uue finantsraamistiku raames on null. samas projekte on esitatud. aga praegu ei ole midagi rakendatud, aitäh. panin enda ka sõna soovijate nimekirja, tahaksin Rumeeniaga seoses märkida, et meil on väga hea meel eh, iga edusammu üle, mida me seal näeme. meie komisjon on nii Rumeenia kui Bulgaaria osas olukorda tähelepanelikult jälginud ning päris pikalt juba tõstatanud küsimusi õiguskindlusega seoses ja Euroopa rahade kasutamisega seoses. ma ei saanud päris aru ja palun peadirektoril seda selgitada, miks äh, kinnipeetavate õiguste küsimust oli vaja praegu reguleerida ning äh, miks Äh, konstitutsioonikohtu kriitikaga seoses ühes punktis tuleb järsku kolmkümmend neli muudatusettepanekut teha. olukorras, kus see hakkab äh, soodustama teatud poliitikuid, kas siis korrumpeerunud või mitte, see tuleb veel selgitada, igal juhul see on praegu väga terav küsimus Euroopa rahade kasutamise seisukohast. me sooviksime loomulikult, et Rumeenial paremini läheks ja Rumeenia saaks neid rahasid kasutada, aga selleks tuleb kõigepealt tagada, et Rumeenias kehtib ikkagi õigus kõigile ning süsteemne poliitiline korruptsioon on terav probleem, eriti teatud liikmesriikides ning seetõttu äh, praegune, äh, praegused need õigusakti ettepanekud, mis on esitanud, on väga halb uudis meile. ja äh, siin tuleks kindlasti teha korrektuure. ma näen, et soovib sõna kolleeg Deutsch, palun köszönöm szépen, tisztelt eh, elnökasszony, tisztelt... aitäh! austatud peadirektor, tahaksin lühidalt kolme punktiga kokku võtta oma seisukohad seoses sellega, mida ma olen näinud selle päevakorrapunkti raames. esiteks vastab see sellele, mida peadirektor rääkis Budapesti metroo küsimuses, sest eh, seda on finantseeritud eh, suures määras Euroopa Liidu rahadest ning eh, meil on räägitud sellest, mis Olafi aruandes kirjas on. Ungari valitsus väidab, et iga forint, iga euro, iga sent Ungaris kontrollitakse ja meie toetame loomulikult täis leppimatust korruptsiooniga. nagu härra peadirektor ütles viimastel nädalatel, on aga kujunenud niisugune olukord, et Olavi uurimine on kestnud päris pikalt, aruanne on esitatud Ungari riigile ning peaminister ning eh, esitatud on kuriteoavaldused Ungaris. prokuratuur on ministri avalduse põhjal algatanud kriminaalmenetluse ning eh, Ungari ametivõimud, Olav, komisjoni peadirektoraat ja Euroopa Parlament on kõik eh, huvitatud samast asjast, et me peame selle juhtumi põhjani lahti selgitama. ning äh, kõigil rikkumist, kõigile rikkumistele peab järgima, järgnema õiguslik tagajärg. samas seoses Olafi aruandega tuleb märkida, et avalikkus räägib sellest praegu väga palju Ungaris ning, ning loomulikult on siin selge parteipoliitiline äh, aspekt ka. ning põhjused on väga lihtsad. enne kaks tuhat kümme aastat oli meil sotsiaalliberaalne valitsus, pärast seda on meil Rahvapartei valitsus ning äh, Olafi uurimine seoses kolmekümne lepinguga on teatud tulemused äh, andnud, me oleme ajakirjanduse vahendusel saanud teada, et nende lepingutega seotud, on seotud rikkumised ning eh, nende lepingute puhul on mängus olnud eh, Euroopa rahad ning kakskümmend üheksa nendest sõlmiti sotsiaalliberaalse valitsuse valitsemise ajal enne aastat kaks tuhat kümme, mis tähendab seda, et praegu on Ungari avalikkuses üleval arutelu sõltumatult eh, sellest protsessist, sellest selgitusprotsessist, millest ma rääkisin, on esitatud pressile avaldusi ja seetõttu ma tahaksingi küsida eh, peadirektorile ja vastutava, peadirektorilt ja vastutavalt peadirektoraadilt eh, linna planeerimise eest, mis saab sellest aruandest, ungarikeelset redaktsiooni veel ei ole. võib-olla suleb see alles märtsikuuks ning praegu paistab olukord olema niisugune, et kui Ungari esitab mingi järelepärimise, siis saame me eh, noh, kui nüüd natukene liialdada, siis saame neli erinevat eh, vastust, kui me mingi küsimuse esitame. Olav räägib meile oma uurimiste tulemusest. ning eh, Äh, ning veel ütleb, et aruannet ei saa avaldada, kuna selle, siin on mängus julgeoleku aspektid, kui Ungari parlamendi liikmed äh, esitavad järelepärimise, siis suunatakse nad Ungari valitsusele seda esitama ja siis tuleb neil oodata ungarikeelset redaktsiooni, aga minu meelest tuleks see äh, raport täies mahus avalikkusele teatavaks teha, loomulikult teatud osad sellest võiksid äh, jah, olla seotud kriminaalmenetlusega, käigusoleva kriminaalmenetlusega või koostööga komisjoni Ungari õiguskaitseasutuste vahel ning neid ei saaks avaldada, aga igal juhul see ei peaks üldpilti mõjutama. igal juhul mind äh, härra peadirektori arvamus huvitaks väga. ning viimane asi, mis mulle eriti oluline on, on see, et meie komisjonis meie komisjoni istungil ikkagi termineid õigesti kasutatakse ja hoolikalt. et meil ei ole mingit süsteemset probleemi Ungaris. meil, meil ei ole vähemalt mingist süsteemsest probleemist märku antud. ning seoses perioodiga pärast aastat kaks tuhat neliteist, pärast kaks tuhat kümme, on meil juba see selged meetmed ja tagajärjed rakendatud, aga see praegu asja lõplikult ei lahenda, metrooliin number neli, sellega on seotud rikkumised ja igal juhul tuleb, tuleb see asi lõpuni uurida. aitäh, tänan peadirektorit tema märkuste eest. loomulikult elame me maailmas, mis on poliitiline, valitsused vahetuvad, olukord muutub, aga oluline on, et kui meil kerkib mingi probleem, et siis ametis olev valitsus näitaks, et ta on valmis astuma samme, et olukord korrigeerida, nii et selles mõttes oleks hea, kui me saaksime infot praeguste meetmete kohta, kui lõpuks siis Ungari reageerib komisjoni poolt talle Olafi aruande põhjal esitatud märkustele. seoses olukorraga Rumeenias olin hiljuti Regi komisjonis ning seal rääkisite muuhulgas sellest, et rakendusmäär Rumeenias on null praegu projektide osas ning üheks probleemiks on olnud suured raskused eksante tingimuste täitmisel, mis on asi, mis puudutab mitte ainult Rumeeniat, vaid paari teist riiki ka. Te rääkisite ka, et antakse tehnilist tuge Rumeeniale ning see rea-, hakkab reaalselt varsti toimima. veel üks asi, millest rääkisite eelarve kontrolli plaanis, nimelt, et te ütlesite, et ei ole õnnestunud veel kontrollisüsteemi paika panna. tahtsin küsida, kas need kaks asja on seotud ning kas te arvate, et kui algab tehniline tugi, tehniline abi, et siis äh, algab ka projektide rakendamine ning äh, see aitab äh, tõhustada ka juhtimis- ja kontrollisüsteemi. kolleeg Seller. aitäh. üks ettepanek uutes seadustes, mis praegu arutusel on, on siis niisugune, et juhtumid, mille puhul on tegemist korruptsiooniga, kuni viieteist tuhande euroni peaksid eh, jääma karistuseta. ning isikud, kes on süüdi tunnistatud, süüdi mõistetud korruptsioonis, ning kui see summa jääb alla viiekümne tuhande euro, peaksid saama võimaluse jätkata kandideerimist poliitilistesse ametitesse. president Johannes Turm ja Laura Kööversi korruptsioonivastase ameti juht on selle vastu ja osutab äh, tähele, äh, osutab sellele, et üks koma viis miljardit eurot on vahendeid, äh, mis oleks võimalik konfiskeerida ja kui need seadused jõustuvad, siis siis oleks väga raske konfiskeerimist nimetatud maos rakendada. usun, et komisjon peaks tähelepanelikult jälgima seda olukorda ning mõtlema sellele, missugused on järelmid. sest näiteks eelmisel aastal olime tunnistajaks sellele, et üks Rumeenia rikkamaid isikuid ja parlamendiliige korraldas kampaania äh, korruptsioonivastase, vastu võitleja Köveši vastu, väites, et ta on, äh, ta on kasutanud plagiaati, aga samas avalikkus hindab äh, tema korruptsioonivastast tööd kin-, kõrgelt veel üks küsimus puudutab seda, et Rumeenia võttis juba ühinemisprotsessis endale kohustuse riigihaldus regionaliseerida, praegu aga Euroopa toetusrahad jaotatakse ikka keskvalitsuse näpunäidete järgi, ükskõik, kes seal ametis on. ning nii suure riigi puhul tuleks ikkagi regionaliseerumist edendada. et vastavad seadusprojektid on esitatud, aga nad ei liigu kuidagi edasi kui asi oleks regionaliseeritud, see riigihaldus, siis äh, oleks võimalik arvestada piirkondade erinevust ning äh, oleks võimalik äh, kogu seda protsessi teistmoodi juhtida, nii et komisjon peaks tõenäoliselt sellele ka tähelepanu pöörama, aitäh. härra peadirektor, palun. aitäh, proua esimees uh, by uh, äh, Mr Ivan. alustaksin härra Ivani konkreetsest küsimusest seoses perspektiiviga, seoses väljavaadetega Rumeenias praeguse toetusperioodi rahade kasutamiseks ning ning vastaksin ühtlasi ka härra Vooni küsimusele vähemalt osaliselt. siin on kaks eraldi aspekti. esimene puudutab juhtimis- ja kontrollisüsteemi määratlemist. siin on Rumeenia praegu olukorras, kus seistakse pigem tehnilist laadi probleemi kui struktuurse probleemi ees haldussuutlikkusega. ja see tehniline probleem on seotud uue infotehnoloogilise lahendusega, mis tuleb rakendada. ning see konkreetne IT-projekt on oluliselt veninud. nii et ma ütleksin, et äh, üldjoontes, kui ei oleks seda venitust ja neid probleeme, siis oleks olukord suhteliselt positiivne meil ei ole mingit konkreetset äh, tähtpäeva ette nähtud äh, halduse kontrollisüsteemi määratlemiseks. aga loomulikult äh, jälgime me olukorda tähelepanelikult ja üritame toetada ning uus valitsus üritab samuti omalt poolt seda probleemi lahendada. määratlemine on väga oluline selleks, et saaks esitada maksed kuid äh, ära saaks teha rakendusprotsessi edendamiseks teisigi asju, asju, mis ei ole sõltuvuses äh, lahenduse juurutamisest. see ei tähenda, et Rumeenias me ei saaks juba projekte välja valida ja muid samme astuda. ning äh, me näeme edasiminekut sellel rindel praegu. teine küsimus on küsimus, millele ma viitasin oma esimeses vastuses nimelt. see puudutab eksante tingimusi. eksante tingimused on tingimused, mis on kehtestatud eri valdkondades ning mille mittetäitmise puhul teatud hetkeks võib tekkida olukord, kus maksed peatatakse. Rumeenia puhul äh, loomulikult on esimene nii-öelda asi, mis tuleb teha, on kõigepealt süsteemi määratlemine selleks, et üldse maksed saaks, saaks esitada ja siis tuleb teine kontrolliaste, äh, see tähendab, kontrollitakse, kas eksante tingimused on täidetud ning äh, seoses sellega on siin üks valdkond, kus edasiminek on väga vajalik ning on olnud oluline siiani ent äh, ei ole veel siiski päris äh, vajaliku tasemeni jõutud ning asi puudutab riigihankeid. ja me jääme selles küsimuses endiselt äh, äärmiselt nõudlikuks. ent liikumine toimub praegu õiges suunas ning me loodame, et vastav eksante tingimus täidetakse. kui kõik läheb hästi, siis umbes käesoleva aasta keskpaigaks nüüd, tulles tagasi küsimuse juurde kahest äh, seaduseelnõust, siis äh, tahaksin siin üle korrata selle, et komisjon jälgib olukorda väga tähelepanelikult. ning need kaks konkreetset viidet viimases aruandes Rumeenia kohta, CVM mehhanism ja lisaks komisjoni avalik nõudmine tagada saavutatud edusammude püsivus. et need on kaks selget signaali komisjoni poolt, et me tõesti väga tähelepanelikult jälgime olukorda ning ma eeldan, et et peatselt avaneb võimalus härra Timmermansil endal kohtuda parlamendi organitega, kes selle küsimusega tegelevad. härra Deutsch. Te kirjeldasite täiendavad sellele, mida mina rääkisin, olukorda väga hästi. tõesti, me, me mõistame seda samuti, me, me teame, et Ungaris on algatatud uurimine ning just seetõttu ei saagi meie otsustada ning igal juhul ei saaks teha seda Regio peadirektoraat, sellepärast et tegemist on Olafi aruandega, ei saa me otsustada selle aruande avaldamist ning otsus avaldamise kohta on Ungari teha, sellepärast et Ungari ametivõimud on kõige paremini kursis siseriiklike menetluste sisuga ning äh, samuti sellega, mis vormis oleks võimalik arutelu, äh, aru, see aruanne avaldada, äh, tagades samas ka isikute õiguse andmete kaitsele nii et äh, küsimus aruande osalisest avaldamisest on üleval, aga see otsus tuleb teha Ungari ametivõimudel. ja lõpetuseks, äh, härra Voon, ma loodan, et mul õnnestus äh, selgitada erinevusi ühelt poolt määratlemisprotsessi vahel ja teiselt poolt eksante tingimuste vahel kas õnnestus mul? õnnestus, jah? ning härra Tsella viimaks komisjonil ei ole pädevust hakata otsustama liikmesriikide territoriaalse, territoriaalhaldusliku korralduse küsimusi loomulikult äh, arutame me liikmesriikidega küsimusi, mis on seotud rakenduskavade realiseerimisega, tagamaks, et et valitakse parim võimalik äh, lähenemine, mis tagab tulemused, ma võin tuua näiteid näiteks keskkonnasektoris, tundub meile väga oluline hea koostöö erinevate omavalitsuste vahel Rumeenias ning nagu te ise vihjamintsi mainisite, praegu Rumeenias on väga, väga vähe äh, äh, struktuure omavalitsuste ja keskvalitsuse tasandi vahel, aga omavalitsuse tasandil on väga oluline äh, suuta teha tõhusaid kulutusi näiteks heitvee puhastamisjaamadele, omavalitsused peavad tegema koostööd ja rakendama ühisprojekte selleks, et saavutada piisav mastaap. ja seda me ei ole näinud varasemalt, vähemalt mitte piisaval määral. ja seetõttu on see osa meie eksante tingimustest, me üritame tagada, et saavutatakse piisav koostöömäär. kuid praeguse haldussüsteemi raames Rumeenias, arvestades eri osalisi eri valitsustasanditel, on siin endiselt probleeme. aitäh! tänan olulise info eest, meie jaoks on oluline anda märku komisjonile ja liikmesriikidele, et äh, meil ei ole ükskõik mis on toimunud aastaid tagasi ja millest me täna võime lugeda ajalehtedest. nii et äh, olukorda Ungaris me jälgime tähelepanelikult, aruande avaldamise küsimusi ning olukorda menetlustega siseriiklikes kohtutes. väga oluline on see, et äh, kahtlused korruptsiooni osas jõuavad süüdistusteni ja lõpuks tehakse otsused ning äh, palun seetõttu teid ka mei-, meid kursis hoida arengutega Rumeenias. ning me omalt poolt sooviksime kindlasti, kindlasti, et et Rumeenia saaks seda raha kasutada ja seetõttu loodame, et olukord seal ei muutu niisuguseks, et me peame ütlema, et ei peaks seda raha Rumeeniale andma. Suur tänu teile, et te siia tulite ja rääkisite olukorrast. eelarve kontrolli komisjonina küsitakse meilt selle eest väga sageli, seetõttu on meil hea meel, et selle info saime, praeguseks istung katkestatakse ja jätkub kell kolm pärastlõunat.